üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. suur osa kolleege üldse ei hääleta, ma, me hääletus kohe lõpeb, kontrollime üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud. algtekst ja põhjenduspunkt Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tahate seda kontrollida? kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, vabandan, põhjenduspunkt R, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt S, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt V, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. nimeline hääletus, põhjenduspunkt X. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahe häälega. ja enne lõpphääletust kolleegid, kes ei osale hääletuste selgitustes, palun lahkuge saalist vaikselt, et me saaksime hääletuste selgitustega äh, nagu kord ja kohus jätkata ja nüüd siis hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ja vastu võetud, õnnitleme teid ja ühe minuti pärast jätkame hääletuste selgitustega ja taaskord ütleksin need, kes ei soovi osaleda, palun lahkuge nagu kord ja kohus vaikselt täiskogu saalist. kolleegid, nüüd järgnevad äh, hääletusselgitused. kõigepealt äh, Van de Kampi raport isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris. esimesena saab sõna proua Maier. Äh, suur tänu, juhataja ma tervitan seda raportit isejuhtivate autode teemal proua Maier, vabandust. ma kordan üle veel selle, mis ma ütlesin juba. kolleegid, palun lahkuge täiskogu saalist, kõnelejat on praktiliselt võimatu muidu kuulda. proua Maier, võite alustada algusest peale. suur tänu ma tervitan seda raportit isejuhtivate autode teemal ma külastasin Melburgi oma valimisringkonnas, nad on äh, investeerinud 5G äh, võrgustikku ja see nägemus tehnoloogilisest äh, tulevikust on selline, et me istume autos, naudime sõitu, auto viib meid punktist A punkti B aga selleks on vaja, et äh, oleks tagatud äh, kommunikatsioon. autod peavad omavahel suhtlema ilma tõlkide ja tõlkekabiinideta. ja kui tööstus omavahel standardites ei suuda kokku leppida, siis Euroopa Liit peab siin oma panuse andma. Euroopa Komisjon peaks tulema regulatiivse võrgustikuga, mis tagaks äh, isejuhtivatele autodele vastava kommunikatsioonivõrgustiku. järgmisena härra Messerschmidt, palun. ma äh, tahaksin öelda, et Euroopa Liit on liiga kaua äh, olnud juba nagu sõiduk ilma juhita ja ütleksin, et äh, jällegi taas äh, võime tänada tööstuse arengut selle eest, et on saavutatud läbimurre, mis loodetavasti muudab meile, eurooplastele äh, elu kergemaks. loomulikult tuleb seda reguleerida ja loomulikult siis Euroopa Parlament kohe äh, hakkab selle äh, äh, reguleerimise kallal nokkima. me otsust, tahame otsustada, millised autod tulevikus on, ehkki me ei tea midagi ei, ei tark ega riistvarast, ei ole midagi kenamat, kui ajalehest lugeda, siis kui isejuhtiv auto meid autosse viib, millised on uudised, aga pidage meeles ka turvalisust. me oleme juba näinud kohutavaid juhtumeid, juhtumeid Ameerika eksperimentidest, äh, äh, mida võib-olla Euroopas küll veel ei ole, aga vajutagem, ärgem siiski liiga pidurdagem ka. järgmisena härra Strojevski, üks minut, palun. tuletan teile meelde arutelu, mis toimus äh, siin parlamendis automaatrelvade süsteemi üle. nüüd me räägime isejuhtivatest äh, autodest, mis jääb äh, väljaspoole meie määrust ja mulle tundub, et me oleme jällegi liiga hiljaks jäänud. siin äh, raportis meil suuri eriarvamusi ei olnud, see raport võeti vastu ja me loodame, et kaks tuhat kakskümmend on äh, siis aasta, kus uus parlament saab vastu võtta uue õigusraamistiku, mis lubab arendada uut äh, tehnoloogiat. järgmisena härra Howard, palun. suur tänu, äh, juhataja, ma tervitan seda raportit ja volinik Jurova üldist lähenemist äh, mida ta mainis eile õhtul. meil on vaja õigusraamistikku finantstoetustehnoloogia arenguks ja tuleb arvestada ka isejuhtivate autode sotsiaalmajanduslike mõjudega. me teame, mis on argumendid äh, selle valdkonna poolt. Äh, tehnoloogia on äh, teostatav. Google, Uber, Amazon loomulikult soovivad jah loobuda segavast inimfaktorist, sellel on äh, tugevad sotsiaalsed mõjud, aga neljandaks äh, sambaks on äh, isejuhtivate autode aktsepteerimine meie kodanike poolt, me räägime siin turvalisusest äh,, auto on isikuvabaduse sümbol, seda tõesti väga tugevalt hinnatakse sellisena ja varem või hiljem peavad poliitikud vastama küsimusele, kas ma tulevikus äh, saan ise juhtida oma autot sinna, kuhu ma soovin teda juhtida. suur tänu ja järgmisena härra Scheinfeld, üks minut, palun. tänan, äh, juhataja hiljuti me täheldame siin või viimasel ajal me täheldame siin digitaalsete tehnoloogiate arengut tagasi minna ei saa, Euroopa peab olema juhtrollis, aga selleks on vaja investeeringuid. me peame investeerima taristusse, ühendustesse samuti on meil tarvis äh, korralikku seadusandlust, et äh, katta vastutuse küsimus, kui aset peaksid leidma õnnetused. tähtis on ka käsitleda tehisintellekti küsimust ja kõik need äh, õigusaktid on võtmetähtsusega selleks, et üle saada avalikkuses olevast vastuseisust ja hirmudest. proua Kluun, palun tänan juhataja, ma tervitan seda raportit. väga oluline on see, et me tegeleme teemadega, mis on äh, seotud äh, isejuhtivate autodega, et me käsitleme plusse ja miinuseid, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend tulevad need autod äh, kiiresti turule ka on palju küsimusi, millega meil tuleb tegeleda, kui me soovime, et tarbijad seda valdkonda usaldaksid. turvalisus, eraelu kaitse, me peame tagama, et inimeste turvalisus äh, oleks äh, paigas, et oleks selge, kes vastutab. tekivad ka eetilised küsimused, kui me soovime selles valdkonnas edasi liikuda, siis tuleb vastata mitmetele küsimustele nii siin meie kojas kui ka riiklikes parlamentides ja me taga, peame tagama ühiskonna heakskiidu isejuhtivatele autodele. härra Boltšak, üks minut, palun. ja suur tänu. ma usun et see raport äh, katab kõiki vajalikke äh, aspekte. väga keeruline on äh, selle teemaga edasi liikuda, me räägime siin majandusest, keskkonnast, heitkoguste vähendamisest, loomulikult meil on vaja tugevdada kogu selle tegevuse käigus Euroopa VKE-sid me peame olema innovatsioonis äh, juhtrollis, äh, seni see nii ei ole olnud. Äh, kolleegid teisel pool Atlandi ookeani on olnud edukamad. et väga tähtis on isejuhtivate autodega seoses turvalisuse küsimus ja samuti vastutuse küsimus kahjude korral. mina pooldan äh, võitlust äh, liigsete autode vastu ja seda süsteemi tuleks seega rakendada eelkõige ühistranspordis. suur äh, tänu, järgmisena härra Hänen. kui te lähete mõnda linna, siis vaadake ringi, kui palju on seal juhte, Uberi juhid, autojuhid, bussijuhid ja teised ja siis äh, te näete, kui paljud inimesed saavad selles valdkonnas äh, tööd. kujutagem nüüd ette, et meil tulevad isejuhtivad autod, väga paljud inimesed kaotavad äh, töökohad ja loomulikult see tekitab muret. aga see ei tähenda seda, et kõik need inimesed jäävadki töötuks. kus näiteks on kõik endised ähm, videokassettide laenutuste töötajad ja muud, kes on oma töökoha kaotanud. tööturg on praegu kiiresti muutuv. seda kõike toob endaga kaasa tehnoloogiline muutus, tehisintellekt, meie mm, elustandard kasvab ja vaadake ümberringi ja rõõmustage, et me elame just praeguses ajahetkes ja järgmisena härra Kelly, viimane kõneleja. suur tänu, president, mina hääletasin raporti poolt, sellepärast et olen seisukohal, et on tegu väga olulise teemaga, eriti seetõttu, et meil on veel nii palju tööd ära teha selleks, et jõuda järele teistele riikidele nagu Hiina, Jaapan ja USA, kes on meist palju ees nii teadusuuringute vallas kui ka regulatsioonide vallas autonoomsed tehnoloogiad, äh, logistika ja muud sellised valdkonnad on tohutu arengupotentsiaaliga valdkond, äh, näiteks Iirimaal äh, majanduse seisukohast on meie transpordivõrgustik äärmiselt oluline ja tegelikult ühistransporti on võimalik, äh, äh, ühistranspordis on võimalik juba isejuhtivaid masinaid kasutada, see on meie lähitulevik ja me peame olema valmis, samuti me peame tegema rohkem uuringuid, äh, muuhulgas järgmise Horisondi programmi raames, nii et see tehnoloogia liigub edasi, aga meie peame kiiresti edasi liikuma. suur tänu, me läheme nüüd edasi proua Deokari raporti juurde, härra Messerschmidt. viimasel parlamendivalimistel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, räägiti valimisest, veovalim-, äh, kaubaveidudest peamiselt, see oli üks suurtest teemadest ja mäletan, äh, Taanis räägiti palju kabotaažist järsku teadsid kõik, mis asi see kabotaaž oli ja kõik rääkisid kabotaažist, sellepärast et see oli üks tõsiseid probleeme et võis töötada ühes riigis, olles palgal teisel ja tuli samas lähtida selle äh, riigi palgatingimustest, kust pärit oli, oldi ja mitte selle riigi tingimustest, kus töötati ja see moonutas konkurentsi ning loodeti, et me hakkame siin kojas samuti rääkima just nimelt sellest kabotaažist. aga äh, need, kes äh, istuvad meie paksude müüride taga, on pettunud ja rabatud, sellepärast et mitte midagi ei ole juhtunud ja mis on juhtunud, on liikunud vales suunas, see näitab suurepäraselt seda, et Euroopa Liidu projekt on valel teel, liigub e-, kodanikest ja probleemidest kaugemale. härra Strojevski, palun. dwadzieścia osiem października ubiegłego roku ka eelmise aasta kahekümne kaheksandal oktoobril ütles transpordikomisjoni esimees, et nõukogu ei ole valmis selle teema arutamiseks, aga meie oma raportiga oleme siiski valmis saama. Äh, muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend neli on äh, aga negatiivse mõjuga. nii et ma väga loodan, et me jõuame siin välja nõukogu seisukoha juurde, meie peame survestama nõukogu selleks, et nemad omapoolsed lahendused võimalikult kiiresti leiaksid, sellepärast et tegemist on Euroopa seisukohast olulise teemaga. suur tänu, härra Schenfeld. suur tänu, härra president. aastakümneid oleme loonud ühtset turgu aga inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on praeguseks ülereguleeritud. sellised regulatsioonid äh, takistavad vaba konkurentsi ja meie kodanike, piiravad meie kodanike vabadusi. mina toetaksin süsteemi liberaliseerimist, kui me räägime rendiautodest just nimelt juhita rendiautodest, see oleks Euroopa jaoks hea, looks töökohti äh, ja muudaks meie kodanikke jõukamaks. pean ka välja ütlema seda, et olen selliste piirangute vastu, mis tulenevad mobiilsuspaketist. suur tänu, ma saan aru, et härra Hännan on lahkunud, nii et nüüd läheme edasi järgmise Äh, raporti juurde, proua Milneri raport äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine parlamendis, härra Messerschmidt. suur tänu, juhataja, oleme korduvalt näinud, kuidas Euroopa Parlament võtab vastu ühe peene resolutsiooni teise järel soolisest võrdõiguslikkusest, aga tuleb tõdeda, et äh, see lugu on lombakas ja kisub kiiva, mina olen pärit Taanis, kus meil on äh, parlamendi spiiker Pia Kerskog naissoost, meil oli naissoost äh, peaminister, me oleme nimetanud naissoost äh, voliniku, meie riigi kõrgem juht on kuninganna ja Euroopa Parlamendi esimees, nõukogu esimees, mm, komisjoni president ja Euroopa Keskpanga president, kõik on aga siin mehed, paistab minu arvates peaks selles raportis keskenduma sellisel juhul sellele asjaolule, aga ei. hakatakse rääkima sooneutraalsest keelekasutusest ning visuaalsetest stereotüüpidest ja igasugusest muust lorast, selle asemel, et hakata tegelema sellega, mis on probleemi tõeline tuum. piinlik. härra Petrovski, üks minut, palun. suur tänu käesolevas raportis, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, punktis viisteist räägime sooneutraalsest keelest parlamendis. eelmise aasta juulis antis, anti välja suunised, kus on väga naljakaid äh, soovitusi selles osas, kuidas kasutada keelt äh, nii, et see oleks sooliselt võrdne ja kõige huvitavam on see, et äh, siinkohal me tervitame kahe tuhande kaheksanda aasta dokumenti, see vanem dokument äh, võeti kohe vastus, sellepärast et äh, väga paljud riigid pidasid soovitusi absurdseteks, samuti ma ei usu, et LBTQ inimesed oleksid tsitaadi algus halvasti esindatud ja seetõttu ma äh, Äh, olingi raporti vastu. proua Krupa, üks minut. suur tänu, mina hääletasin selle raporti vastu. mitte sellepärast, et ma äh, oleksin meeste ja naiste võrdse kohtlemise vastu, vaid ma ei ole nõus selle võrdsuse definitsiooniga, mida siin kasutatakse minu arvates on oluline arvestada sellega, et naised erinevad meestest. väga mitmel viisil. me võime rääkida emade rollist, ähm, laste kasvatamisest ja nii edasi me ei saa mehi ja naisi täpselt ühtemoodi kohelda. emad suudavad olla, äh, naised suudavad olla emad just nimelt sellepärast, et neil on selleks kutsumus. proua Višnjevska, üks minut. daamid ja härrad, mina hääletasin selle raporti vastu, sest see sisaldab väiteid millega ma ei saa nõustuda. näiteks et ähm, me ei ole teinud piisavalt seksuaalse ahistamise välistamiseks, ma olen nõus sellega, et seksuaalse ahistamise vastu tuleb äh, võidelda, aga ma olen selle vastu, et Äh, kogu see raport on täis sellist vasakpoolset ideoloogiat, LGBTQ äh, promo äh,, sooneutraalset keelt ja nii edasi. ma arvan, et me oleme jõudnud siin viimasele piirile. juba vasakpoolsed hakkavad äh, tsenseerima meie keelekasutust Äh, tarkadel naistel on vaja kaitset lihtsalt selleks, et nad suudaksid kombineerida ema ja töötaja rolli. kolleeg Škripek. Äh, sooline võrdsus ja selle mõiste on muutunud aja jooksul, alguses me rääkisime palgalõhest, äh, sellest, et mehed ja naised teenivad samal kohal erinevat palka, see probleem tuleb lahendada. aga samas me peame ka hindama see, naiste panust töös, nad suudavad mõelda teistmoodi, nad äh, panustavad teistmoodi, nad toovad rahumeelse meeleolu. Äh, poliitikas äh, kipuvad nähtaval olema agressiivsemad inimesed ehk siis mehed. võib-olla selles ongi probleem. mina arvan, et naiste roll Euroopa Parlamendis peaks tugevnema, aga nüüd meie debatt on läinud täiesti valele rajale, me hakkame siin juba jälgima äh, keelekasutust, me ei saa selles osas käske anda, me ei saa kohustada naisi mingisuguseid ametikohti vastu võtma, me peaksime rohkem rääkima töö ja pereelu ühitamisest. härra Hännenit ei ole, härra Kelly on viimane sõnasoovija selle raportiga seoses, palun, härra Kelly. suur tänu mina hääletasin selle raporti poolt ning toetan konkreetseid sõnumeid, mis on selles raportis, aga ka üldisemalt sõnumit, et diskrimineerimine, ükskõik milline, ei ole vastuvõetav Euroopa Parlamendis. sooline võrdõiguslik, kui see võrdõiguslikkus, kui seda ei ole meie enda institutsioonis, kuidas saame siis tagada seda, et see oleks laiemas ühiskonnas kehtiv põhimõte. viimase paari aasta saavutused on raportis välja toodud ning ma usun, et nüüd enne Euroopa Parlamendi valimisi on õige hetk vaadata, kus me saaksime asju järgmisel ametiajal veelgi parandada. üks parlamendi hiljutisi märkimisväärseid samme oli koolitusprogramm, mis oli mõeldud parlamendiliikmetele just nende teemade kohta, mina läbisin selle koolituse, ma leidsin, et see oli kasulik, leian, et see on tähtis ning kutsuksin kõiki kolleege käima sellel koolitusel. minu arvates see näitab, kuidas me saame tagada seda, Äh, et äh, Euroopa Parlamendis oleks sooline võrdõiguslikkus alati tähtsal kohal. ja nüüd läheme edasi, Brian Hayes'i raport Hinnang Euroopa Liidu eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks ning esimesena saab sõna härra Strojevski üheks minutiks. suur tänu, Euroopa Liidu eelarve on kahtlemata tähtis äh, avaliku sektori jaoks ma ei taha, et Euroopa Liidu eelarve oleks suurem, kuid äh, leian, et äh, oluline on see, et Euroopa Liidu eelarvega saaks reageerida sellele, mis Euroopa Liidus toimub. kahe tuhande seitsmendal aastal äh, koostati raport, mis kirjeldas liikmesriikide majanduse reformimise tulemust, see raport oli kriitiline, aga tänane olukord on veel hullem tänase, tänasest raportist tuleb välja, et avalik sektor ei tegutse kooskõlastatult ning ähm, see on äärmiselt äh, märkimisväärne. oluline on, et progre-, projekte kooskõlastataks paremini ning äh, need oleksid paremini suunatud äh, tulevikus. ja nüüd proua Niir Jada üheks minutiks, suur tänu! esimees Brian Hayes, Fine Gaeli liige, on selle raporti autor. selle raportiga kutsutakse üles Euroopa Komisjoni mängima tähtsamat rolli liikmesriikide avaliku sektori haldamises, hoolimata sellest, et Euroopa Liidul puudub sellekohane pädevus ja see uuring näitab, kuidas Euroopa Komisjon kasutab oma volitusi selleks, et oma mõju suurendada. komisjonil ei ole liikmesriikide avalikus halduses mitte mingisuguseid volitusi ja komisjon seetõttu kasutab Euroopa Liidu eelarvet ära selleks, et pakkuda finants stiimuleid nendele riikidele, kes reforme viivad. kakskümmend viis protsenti, kakskümmend viis miljardit järgmises pikaajalises eelarves on mõeldud selle jaoks ja Iirimaal me teame, et sellega kaasnevad riskid ja raportis on ka öeldud, et äh, me peaksime vältima selliseid äh, sti-, stiimuleid, mis peaksid sotsiaalpoliitilist äh, suurendamist sotsiaalpoliiti, mis peaksid sotsiaalpoliitilist tegemist vähendama. Komisjon üritab siin liikmesriikide poliitikat mõjutada. härra Boltšak, suur tänu, härra esimees, hääletasin selle raporti poolt, ehkki olen täiesti teadlik selles, et, et meie ülesandeks on pakkuda sünergiat ning olla motiveerivaks teguriks liikmesriikide jaoks, sellepärast et nemad vastutavad oma avaliku halduse kvaliteedi eest aga meie oleme Euroopa tasandil selgelt huvitatud sellest, meil on oma huvid, mida me peame kaitsma, me tahame, et Euroopa kodanikud saaksid suhelda oma avaliku halduse esindajatega digitaaltehnoloogia ning e-valitsuse kaudu. me tahame, et kodanikel oleks juurdepääs teabele kogu teabele, mida neil vaja on ja mida nad digitaalsete võimaluste ning e-valitsuse võimaluste kaudu otsivad. meil on ühtekuuluvuspoliitika, mille kaudu seda saab soodustada, ühtekuuluvuspoliitika kaudu püütakse ka avaliku halduse tõhusust parandada ning ähm, oluline on ka panna rõhku avaliku sektori tõhususe suurendamisele ning äh, ma arvan, et liikmesriigidki peaksid äh, endast parima andma selleks, et avalik sektor oleks nii edukas kui vähegi võimalik ja nüüd siis läheme edasi, usu- ja veendumusvabaduste edendamist kolmandates riikides käsitlevad Euroopa Liidu suunised ning Euroopa Liidu erisaadiku asjaomased volitused, äh, härra Gžipi raport ja kõigepealt saab sõna härra Pietrovski. suur tänu, lugupeetud juhataja Drake Frippi raport äh, räägib äh, universaalsetest inimõigustest ning Euroopa Liidul on kahju, et viimasel ajal on üha rohkem usuvabaduste rikkumisi. me kutsume selles raportis üle üles Pakistani ametivõime selle teemaga tegelema. erisaadiku asjaomased volitused peaksid hõlmama ka seda, et äh, hoolitsetakse kristlaste õiglase kohtlemise eest, aga sõna kristlus on, äh, on raportist puudu, ehkki kristlased on kõige rohkem tagakiusatud usuline rühm üldse, usukogukond üldse. suur tänu, ütleb härra Juurak, see raport lähtub äh, eeldusest, äh, et äh, usk ning riik on lahus, see on maailmas üks oluline põhiseaduslik eeltingimus, väidetakse siin, see on väga lihtsustatud lähenemine, meil on autonoomia kiriku ning riigi vahel. Äh, kirik ja riik äh, ja nende ametivõimud on sõltumatud, kuid äh, riik ja kirik teevad koostööd, et üldhuve edendada. selle raporti autorid peaksid arvesse võtma seda, et usu ning riigi lahusoleku mõte oli põhjus, miks inimõigusi kommunistlikes riikides hakati rikkuma ja Mehhikos ning Prantsusmaal. seda ei tohiks unustada. õiguskeeles peab ka olema keelekasutus alati täpne ning seetõttu selline äh, ideoloogiline keelekasutus ning kristluse hävitamine on mulle vastumõeldav. härra Žutnjats. nagu öeldud, selles raportis väidetakse vääralt, et kirik ja riik peavad olema lahus ning et nii on kogu maailmas. kas äh, te ei ole kuulnud, et Inglismaa kuninganna on nii riigi kui kuningapea, äh, te, kas te pole Vatikanist ega Saudi Araabiast midagi kuulnud, no põhimõtteliselt see raport on lihtsalt lora. selles raportis äh, räägitakse erinevatest äh, eesmärkidest äh, ja kui me räägime diskrimineerivatest, äh, diskrimineeritavatest rühmadest, kohe hakatakse rääkima ka tüdrukutest ja naistest. aga kas automaatselt on lisatud kristlased? miks siis tehakse seda ühes valdkonnas ja mitte teises valdkonnas? selleks, et näidata, kuidas asjad on Euroopas, siis väidetakse siin nagu kirik oleks midagi, mille, mis oleks sama nagu naistekaitseorganisatsioon, ei ole ju nii härra Škripep. suur tänu, härra juhataja viis, seitsekümmend aastat pärast seda, kui inimõiguste deklaratsioon vastu võeti, ei ole need õigused kõigile tagatud. paljudel inimestel ei ole mõttevabadust, ei ole usuvabadust ja siin ei kannata mitte ainult kristlased, vaid paljud teised vähemused Lähis-Idas. toetan äh, Euroopa Liidu suuniste vastuvõtmist, mis võivad olla abiks usuvabaduse edendamisel. paljudes maailma osades inimesed hukkuvad sellepärast, et nad äh, jäävad kindlaks oma vabadusele valida, mida nad usuvad või jäävad kindlaks sellele, et nad ei tahagi midagi uskuda, jääda ateistideks. Asher Bibi juhtumit võib siin äh, välja tuua, temal ei vedanud, tal ei õnnestunud Pakistanis piinamisest pääseda, ta on praegu varjul, aga tema juhtum on ainult üks, palju on maailmas inimesi, kes ootavad kohtumõistmist süüdistatuna blasfeemias. raportis mainitakse ka äh, erisaadiku volitusi usuvabaduste edendamise seoses, see peaks kindlasti olema üks osa meie välispoliitikast. suur tänu ja siis meie viimane raport, sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika Euroopa Liidus ja kõigepealt saab üheks sõna, minutiks sõna proua Maier, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, nüüd on siin saalis pisut vaiksem tervitan seda raportit ning seda, et me tahaksime sanitaartoodete osas äh, käibemaksu äh, määra null äh, ja keskmine naine kulutab kümme tuhat tampooni oma elu jooksul ja kulutab selleks tohutavalt palju raha ja see peaks olema täiesti loomulik, me ei saa peatada menstruatsiooni, aga hoolimata sellest elame ühiskonnas, kus menstruatsiooni häbimärgistatakse ja kus inimesed, naised ei saa endale lubada rahaliselt lihtsalt tampoone, seetõttu väga paljud tüdrukud ei saa koolis käia. ja mis puudutab seda häbimärgistamist, siis väga palju va vaikitakse maha äh, kuupuhastusega seotud küsimusi, ma arvan, et me peaksime siin olema edumeelsemad ning Euroopa valitsused peaksid pakkuma äh, hügieenitarbeid tasuta, selliseid hügieenitarbeid tasuta, äh, nii nagu on tualettides tualettpaber, peaksid olema tasuta pakutavad ka hügieenisidemed ning tampoonid. härra Pjotrovski, suur tänu! meie fraktsioon hääletas selle raporti vastu, sellepärast et usume, et see raport äh, ei kajasta õigelt liikmesriikide maksupoliitikat, väites, et tegemist on diskrimineeriva poliitikaga. kõigepealt äh, meil on oma avaldus äh, siin, et me peame võitlema äh, selle meessoost leivateenijate mudeli vastu. soovitakse Äh, igasuguse ühistuluga seotud maksusoodustuste kaotamist ja Rahvapartei kõige suurem fraktsioon on samuti kritiseerinud äh, seda raportit. Nende arvates aga nad äh, ise kaitsevad Euroopa peresid, meie hääletasime igal juhul selle raporti vastu. suur tänu. ma hääletasin sellele raportile vastu soolise võrdõiguslikkuse parandamine Euroopa Parlamendis. ehk äh, sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika Euroopa Liidus. olgugi, et ma toetan põhimõtet, et sama töö eest äh, sama palk ja ma toetan ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastast võitlust, aga need poliitikad, mis on siin äh, raportis välja toodud, on perekonnavastased, lähimuspõhimõtte vastased, samuti proportsionaalsuse vastased ja need äh, rikuvad naiste õigusi. sellepärast, et äh, naiste jaoks on laste saamine ja perekond olulisemad kui muud vastutused, see kõik ei ole lihtsalt loomulik, mis siin on kirjas härra Sosnirš. see on äh, järjekordne raport ähm, soo küsimuste kinnisideest äh, siin parlamendis äh, nüüd räägitakse maksukohustustest, räägitakse omandist, et mehed saavad äh, kõigest rohkem kasu, kuna mehed maksavad makse, no ja siis, ja siis äh, naiste õiguste komisjonis eile räägiti, et seal on liiga vähe mehi. no see ei saa ju mehi sundida naiste õiguste komisjonis töötama, kas nüüd tuleb mehi karistada sellepärast, et nad maksavad äh, rohkem makse? samad õigused, võrdsed õigused on võrdsed õigused, aga võib-olla erinevatel sugudel on siiski erinevad äh, lähtepunktid ja kui faktid ei meeldi, siis äh, tuleb öelda, et äh, on tegemist äh, lihtsalt mõistmatu inimesega. järgmisena kolleeg Visnevska. Äh, ma pooldan naiste õiguste kaitset, aga sellegipoolest ma seda raportit äh, toetada ei saanud, sellepärast et äh, see kubiseb äh, äärmusvasakpoolsetest ideoloogiast äh, kahjuks. ei ole tõsi, et lahenduseks võiks olla maksusüsteemide harmoneerimine liikmesriikides autor on koostanud äh, mitteobjektiivse ja tasakaalust äh, väljas äh, raporti ja on kujutanud Euroopa naisi sellistena, keda diskrimineeritakse ja kiusatakse taga. seda kõike nende meessoost perekonnaliikmete poolt ja sellest raportist saavad naised ainult kahju. suur tänu nüüd on istung peatatud kuni kella kolmeni pärastlõunal. aitäh ja head lõunat kõigile!